riikidele. ja nüüd tuleme päevakorra juurde. praeguseks hetkeks on päevakorra projekti kohta tehtud ainult üks muudatustaotlus. kas te soovite sõna päevakorra kohta? üks hetk, ma räägin kõigepealt päevakorrast ja pärast seda annan teile sõna, et saaksite teha oma taotluse. nüüd äh, päevakorra kohta. neljapäeva puhul fraktsioonid võtsid vastu otsuse, et kui räägitakse inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtete rikkumisest, siis äh, teine punkt peaks olema äh, Zimbabwe inimõigus vabaduste eest võitlevate kaitsjad Zimbabwe's. see on ainus muudatus päevakorrale, kas keegi soovib seda kommenteerida? ei, siis on see otsus vastu võetud, kõik ülejäänud päevakorrapunktid jäävad päevakorda nii, nagu nad seal on ja päevakord on sellega kinnitatud. nüüd kodukorra kohta soovib esitada küsimuse proua Alfano, palun, palun proua. Eh, grazie presidente, io volevo cogliere lo... suur tänu, härra president, ma tahaksin kasutada võimalust ja tahaksin eh, teilt ja ka liberaalide fraktsiooni tänada seitsmendal jaanuaril eh, see parlament võttis vastu otsuse olla patrooniks äh, Äh, üritusel, mis korraldati minu isa kahekümnendal surma-aastapäeval ja ma tänan teid kõikide nende sõnavõttude eest, mis sellel üritusel tehti, suur tänu ALDE fraktsioonil selleks, et ka politsei tippkohtumine korraldati, et oli kaasatud ka FBI, samamoodi nagu ka kõik Itaalia politseiorganid, seda kõike oli võimalik ka ajalehtedest lugeda ja ma saadan kõikidele kolleegidele edasi ülevaate ajakirjanduses avaldatust. suur tänu parlamendile, suur tänu ka teile, härra president, ja suur tänu ka minu fraktsioonile, ALDE fraktsioonile. suur tänu, proua Alfano! järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu põllumajanduse kohta äärepoolsemates piirkondades ja me arutame härra Papastamkose raportit ning ma annaksingi kõigepealt sõna härra Papastamkosele.